suur aitäh, härra president! Like... Nagu kodukorraline küsimus, tahaksin teid veel kord õnnitleda eelmisel kuul suurepärase edu pärast e, ja selles kampaaniaprotsessis õppisin ma teid tõsiselt austama ja tänu ja just seoses selle austuse läbi seadsin oma kandidatuuri eh, selleks, et kaitsta kodukorra reeglit kakskümmend punkt kolm ja tagada, et meie parlamendi president oleks alati erapooletu. Eh, see kodukorra artikkel, millest ma räägin, ütleb, et president võib sõna võtta arutelus selleks, et kutsuda kõnelejaid korrale või eh, võtta arutelu kokku. kui ta tahab arutelus osaleda, siis ei ole, ta ei saa juhtida koosolekut enne, kui debatt ei ole lõppenud hoolimata sellest, mida härra Farage eile ütles, mõned punktid, millega ma ka ei ole rahul, ütles ta välja, aga ma tahaksin tagada, et te peate kinni artiklist kakskümmend punkt kolm tulevikus ning olete meie kõigi president, kõigi äh, parlamendiliikmete äh, president, hoolimata rahvusest või fraktsioonilisest kuuluvusest. suur tänu, alustame hääletusega kõigepealt siis äh, härra Saarjus Volski raport. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on vastu võetud. Lähme edasi härra Watsoni raporti juurde. poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? see on vastu võetud Läheme edasi. proua Regneri raportiga kvalifitseeritud enamus on vajalik, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, see on vastu võetud. Lähme edasi härra Ehrenhauseri raportiga poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, see on vastu võetud. ja härra Spruuni, palun president, ma tahaksin paluda elektroonilist hääletamist Regneri raporti osas. kuna on vaja siin kvalifitseeritud häälte enamust, siis ma paluksin elektroonilist hääletust. härra Speroni, kõigepealt me oleme juba hääletamisega valmis saanud, teiseks te võite olla täiesti kindel, et väga selge kvalifitseeritud häälteenamus oli saavutatud, ma nägin seda väga hästi siin, härra Ehrenhauseni raport, palun, kes on poolt, kes on po-, vastu? ja kes on erapooletu ning see on vastu võetud. Lähme edasi Leene raporti juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja edasi läheme siis äh, toitlustusalase väidete nimekirja juurde. Äh, proua Sommer soovib sõna, palun. suur aitäh, president. Äh, ma tahaksin üht-teist öelda. selle hääletuse ümber on teatud segadus tekkinud, kuid olete toitumisalaste väidete nimekirja ning äh, tarbijate segadusse ajamise vastu, siis te peate kindlasti meie komisjoni ettepanekut äh, jälgima. keskkonnakomisjoni soovitus on see, et äh, see resolutsioon on vastu tarbijate eksitamisele läbi toitumisteabe eksitava edastamisele tarbijatele. Te peate olema meie poolt sellisel juhul. tahaksin selgitada selle, seda sellepärast, et lobimisinfo on, on väga eksitav. kui te olete äh, nõus, siis olge hea. hääletamine on lõppenud. ning see on vastu võetud kolmsada üheksakümmend kolm häält poolt ja see on kvalifitseeritud häälteenamus Läheme edasi. daamid ja härrad, palun teie tähelepanu, ütleb härra president. sellepärast, et oluliste küsimuste üle käib hääletamine, nii et pöörake palun sellele tähelepanu, läheme edasi. Euroopa Ülemkogu kolmekümnenda jaanuari kaks tuhat kaksteist aasta mitteametliku kohtumise järeldused kogu teksti üle hääletame. kõigepealt siis äh, resolutsioon kuue fraktsioonilt, kes on poolt, palun andke käega märku. kes on vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud. edasi ühistekst äh, Rahvaparteilt, äh, sotsialistidelt ja demokraatidelt, rohelistelt, EFA-lt see on nimeline hääletus. ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud nelisada nelikümmend kolm poolt. suur tänu ütleb härra president ja läheme edasi Iraani ja tema tuumaprogrammi resolutsiooni ettepanekute hääletamise juurde. meil on ühisresolutsiooni ettepanek viielt fraktsioonilt. lõige kolm, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. Äh, tundus vähemalt ilma elektroonilise hääletuseta teistsugune, nii et vabandan. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, see on nimeline hääletus, hääletamine on alanud Dzień dobry hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. Läheme edasi muudatusettepanek neli juurde, see on ka nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? siis tehke kähku, ütleb president. hääletamine on lõppenud. see muudatusettepanek on vastu võetud. edasi läheme äh, lõige kuus juurde ühe, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud teine osa. siin on suuline muudatusettepanek härra Pradalt. Teil on sõna. suur tänu, härra president. kuuenda taande teises osas soovime äh, asendada sõna only sõnaga mainly, ma ütlesin seda juba eile me peame siiski Euroopa Liidus selget seisukohta Iraani suhtes väljendama me tahame õiglasi sanktsioone, otsust ei ole lihtne teha, kuid Iraani puhul on meil igati õigus siiski järjekindel olla. kas on keegi selle muudatusettepaneku vastu? ei. sellisel juhul hääletame, kes on poolt. vastu. erapooletud? see on vastu võetud hästi, kontrollime elektrooniliselt, kes on poolt? hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. Läheme edasi muudatusettepanek viisi juurde, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. Läheme edasi, muudatusettepanek number kuus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud härra Kaaras ei saa hääletada, kas tehnikud aitaksid teda, palun, hääletamine on lõppenud. see on tagasi lükatud. lõpphääletus teksti üle, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud ja see on vastu võetud kõik äh, teised resolutsiooni ettepanekud äh, langevad nüüd ära ja seetõttu läheme edasi Excela raporti juurde Euroopa mõõde spordis. tahaksin öelda, et kõik muudatusettepanekud äh, on nimelise hääletuse läbi kinnitatavad nii et Euroopa mõõde spordis äh, tähendab äh, tihedat hääletamist, äh, nii et originaaltekst, lõige üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. edasi seitse, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi kümme. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. kakskümmend kaks. hääletamine on lõppenud. on vastu võetud ma tahaksin küsida, ütleb härra president, kas me võiksime ploki kaupa võtta kõik ülejäänud? Stimmung zu, äh, zu Ziffer 100 und äh, von einem anderen von 25 NW, die beiden. Gerade, es gab lediglich zu den kakskümmend üheksa ja sada, need kaks, kakskümmend üheksa seitsekümmend kuus ja sada, siin on eraldi hääletus vajalik. nii et võtame kakskümmend üheksa, seitsekümmend kuus ja sada eraldi ja siis võtame ülejäänud kõik plokis koos, nii et kakskümmend üheksa kõigepealt. kakskümmend üheksa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. edasi seitsekümmend kuus muudatusettepanek esimene osa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hästi, hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud teine osa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? ja hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. ja siis sada hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. nii, ja nüüd võtame kõik ülejäänud äh, taanded, ma ei hakka siin neid nimetama, paneme kõik korraga hääletusele. ja teil on sõna uh,. Would... suur tänu me peaksime nimelise hääletuse tegema kõikide muudatusettepanekute kohal, korra läbi. Äh, teeme seda, kui seda soovitakse, ütleb härra president. über die Abstimmung der Reihenfolge der Abst über die Vorgehensweise bei der Reihenfolge hääletamiskorra menetluse suhtes äh, otsustab äh, president reeglid ja mina juba otsustasin, et me hääletame plokis. Um um um kes on poolt, kes on poolt siis äh, kõikide muudatusettepanekute üle hääletada plokis, palun. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi tekst tervikuna, kes on poolt? hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud, suur tänu. Zum Bericht Itirgoas Angelo seega me jõuame järgmise raporti juurde, Angulo raport, jäätmekäitluse direktiiv, muudatusettepanek kaks kuni neli, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud? esimene osa, originaaltekst, kes on poolt? vastu, erapooletud? vastu võetud. teine osa nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kas teil on äh, siin nimekiri uh,? Thank you, president. protseduuriline küsimus, palun. aitäh, president selles äh, kojas, kui valutakse äh, nimelist hääletust kõikide fraktsiooni poolt, siis äh, üritatakse sellest palvest kinni panna. Te olete siin uus president äh, siin selles kojas ning te praegu meelevaldselt otsustate äh, nende hääletamise korra üle. see on täiesti pöörane see on ka teisi fraktsioone siin selles kojas, kes äh, tahaksid hääletada teistmoodi kui sotsiaaldemokraadid või Rahvapartei, seega tahaksin ma kokku võtta ja öelda, et kui minul on oma fraktsiooni hääletusnimekiri ning meie oleme tahtnud tavamenetluses äh, õigel ajal palunud äh, eraldi nimelist hääletust, siis mitte aga plokkidega hääletust, nagu tahavad teiste fraktsioonide kolleegid, siis peaks meie palvet arvesse võtma ning mina arvan, et teie eksisite ennist. ning meie koda peaks töötama tulevikus demokraatlikult ning korralikult. härra president, palun ärge karjuge mu peale, ütleb kõneleja aitäh, ütleb president te soovisite nimelist hääletust ning me tegime nimelise hääletuse. ning äh, siis, kui terve koda tahtis äh, saada plokkidena hääletust, siis me nii ka tegime ning kõik on korras, seega me läheme edasi Angulo äh, raportiga lõige kuus, kes on poolt, vastu, vabandust, lõige viis, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige viisteist originaaltekstis hääletamine on alanud. nimeline hääletus. hääletamine on lõppenud. vastu võetud lõige kuusteist, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nii, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksateist, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. teine pool, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. lõige kakskümmend kolm, esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, nimeline hääletus teises osas, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kui lõige kolmkümmend kaks, siin on eraldi hääletust palutud, mitte aga nimelist hääletust, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine pool, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. põhjenduspunkt E, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletanud, hääletamine lõppenud vastu võetud. põhjenduspunkt F, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt A eh, K, Q, esimene pool, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nii, hääletamine on lah-, alanud AQ teise osa suhtes. hääletamine lõppenud, vastu võetud. põhjendus punkt AT, kes on poolt, vastu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 hääletus tekstina tervikuna. nimeline hääletus, hääletus on laht-, avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. jah, palun. Uh, uh, härra president uh,, uh... ma menetluskorra kohta mul on teile üks nõuanne, esiteks tahaksin õnnetleda, õnnitleda teid selles osas, et te hakkasite õigel ajal peale ning ähm, läksite hästi edasi, ma kuulan teid väga korralikult, kuid äh, kuidas ma seletan oma valimisjaoskonnas seda, et äh, mitmenimelise hääletuse puhul, kus ma tahtsin kas poolt või vastu hääletada, võeti tegelikult hääletamine läbi plokkidena ning ma ei saanud selles osas vajalikul määral oma, oma arvamust avaldada, kuidas ma oma valimisjaoskonnas seda selgitan ning kuidas ma e, selgitan ka võimukandjatele, et ma tahtsin hääletada siis kas poolt või vastu või jääda erapooletuks. okei okay., härra Atkins, der president muss wenn namentliche abstimmungen aitäh, president selgitab. kui paluti nimelist hääletust, siis president peab äh, need ük-, iga üksikjuhtumi puhul eraldi hääletusele panema, see on äh, kodukorra reegel üks äh, kuus üks punkt viis. ning sellisel juhul saab president täiskogu ajal küsida, kas kas on lisanõudeid plokkidena hääletamise osas ning seda ma ka tegin, ma küsisin teilt lõige kuus, üks, kuus, üks kodukorra reeglist, kuulake palun seda. president saab kura-, kuulutada välja plokkidena hääletusele siis, kui selle lõike viis aluselt, alusel on küsitud enne kojalt arvamust. ning kui teie tegelikult ei tahtnud seda plokina hääletada, siis palun rääkige sellest esimeste konverentsil ning äh, tulevikus me teeme seda individuaalselt, seda hääletamist ning mina tegelikult tahtsin siin täiskogul hakata palju tõhusamalt töötama ning aitäh teile. Lähme edasi vastuse raporti juurde. lõige kaheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. lõige viisteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt K, eraldi hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. jah, palun uh,. Yes, härra eh, president, eh, mul oleks vaja tehnikut, kuna minu hääletussüsteem siin ei tööta. wird ein Techniker zu Ihnen geschickt? tehnik on tulemas juba teie juurde, ütleb president. niisiis, lõplik hääletus, nimeline hääletus vastuse raporti osas, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. õnnitlen härra pa-, proua Pastost Um, järgmises hääletuses on jälle väga palju detaile ja ma ei tea, kas võiks tegelikult plokina hääletada, muidu me kogu aeg siin tõstame kätt ja vajutame nupule. nüüd läheme siis edasi Nikolai raporti juurde, lõige neli kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, üks, üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja läheme edasi siis neli teine taane see on vastu võetud. ja nüüd neli, kolm, teine osa, neli, vabandage, neli, kaks, kaks. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. neli, kolm, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, e, vastu võetud. ja nüüd lõige seitseteist, neljas Taane esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud lõige üheksateist, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jõuame lõikeni kakskümmend kolm, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kolmkümmend, esialgne tekst, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääldame tervikteksti, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. raport vastu võetud. nüüd Noiseri raport. lõige üksteist, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üks, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime seda, lõige kakskümmend üks, teine osa, palun hääletage. kas kõik on hääletanud, nüüd hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kakskümmend kuus, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda. see on lõige kakskümmend kuus, teine osa. palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja see on vastu võetud. lõige kolmkümmend viis. kes poolt, kes vastu, vastu võetud. kolmkümmend seitse, nimeline hääletus. palun hääletage Haben alle abgestimmt? kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. see on vastu võetud ja nüüd tervitekst, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud ja on vastu võetud. väga hea. nüüd Schmidti raport, iga-aastane maksuraport. kõigepealt kaks, üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. täielik anarhia, me ei näinud midagi. esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime seda. lõike kaks, teine osa, palun hääletage. hääletus lõppes vastu võetud. kolmas osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda, te soovite, et kontrollitakse, palun lõige kaheksa, hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. lõige üheksa, esimene osa. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nüüd üheksa teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud lõige üksteist, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes see on vastu võetud. lõige viiskümmend, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tervitaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd Schwabi raport. Euroopa Liidu konkurentsipoliitika. rohelised, ECR, ALDE, S ja D ja Rahvapartei on alternatiivse resolutsiooni teinud, kes äh,, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. suur tänu teile. hääletus nüüd lõppes. Vielen Dank. Waren wir auf der sicheren Seite?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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ για την προσοχή σας. Έχω να κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Kolleegid, äh, mul on teile paar teadet. Kõigepealt, Kreeka pädevad ametivõimud on ähm, mind informeerinud sellest, et härra Mihhail Tremopoulos asendatakse härra Nikos Krüsokeelosega alates teisest veebruarist kaks tuhat kaksteist. tere tulemast uuele kolleegile ja tahaksin teile ka meenutada, et vastavalt kodukorra artikli kolm lõikele kaks seni, kuni tema volitusi pole kontrollitud ja keegi pole tema mandaati vaidlustanud, osaleb härra Krüsokeelos täieõiguslikult parlamendi ja tema organite töös ja omab kõigi parlamendiliikme õigusi tingimusel, et ta on eelnevalt täitnud deklaratsiooni, et ta ei ole üheski ametis, mis ei ole kooskõlas Euroopa Parlamendi liikme staatusega. seega tere tulemast, härra Krüsokellus ja jõudu tööle! από τις ομάδες PPE, S&D, VER. Samuti samuti olen saanud Rahvapartei, SED, Roheliste, konservatiivide, QE ja EFT poolt äh, taotluse määrata järgmised parlamendiliikmed komisjonidesse ja delegatsioonidesse. kõigepealt INTA, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon, Maria Vadjai-Kutšet, Emilio Menendez del Valle asemele. eel- eh,, transpordikomisjon, vabandust, äh, eelarvekomisjon Richard Ashworth hakkab asendama Lajos Pokrost. keskkonnakomisjon. Lajos Pokros vahetab välja Julie Gerlingi. transporti ja tori-, turismikomisjon. Philip Bradman asendab Richard Tšarnetskit regikomisjon, Regionaalarengu Komisjon, Richard Tšarnetski vahetab välja Philip Bradboni ja vabandage nüüd, Regionaalarengu Komisjonis on veel üks muudatus meie uus kolleeg Chrysogelos ühineb selle komisjoniga ja nüüd põllumajanduskomisjon ja maaareng Julie Gerling asendab Richard Ashworthi. kultuurikomisjon, kultuur ja haridus, härra Emilio Menendez del Valle asendab äh, proua Maria Badia-Ikuche. siis Euroopa Majanduspiirkonna Norra, Šveitsi ja Islandi delegatsioon Ray David Campbell Bannerman asendab härra Sejat Kamali, siis ähm, delegatsioon Palestiina seadusliku nõukoguga suhtlemiseks, härra Salvatore Tatarella asendab äh, härra Potito Salatot. Iraaniga suhtlemise delegatsioon, härra Potito Salato asendab Salvatore Tatarelat ja siis Kesk-Ameerika delegatsioon. sellega ühineb Ines Kristina Zuber. delegatsioon Euroopa Liidu ja Mehhiko suhete arendamiseks Tadeusz Szymanski ei ole enam täisliige ja siis Euroopa Liidu, Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia eh, koostööks. Georgios Papastamkos eh, asendab Janis Tsukalast eh, Uus-Meremaa ja Austraalia delegatsioon Johannes Tsukalas asendab härra Georgios Papastamkost ja delegatsioon Euroopa Liidu ja AKV suhete ase-, arendamiseks. Jacek Olgert Kurski asendab Oreste Rossit ja lõpuks Euro Ladina-Ameerika Parlamentaarse Assamblee delegatsioon Tadeusz Tšimanski ei ole enam täisliige. olen saanud ka nõukogult esimese lugemise seisukohad ja komisjoni seisukohad. parlamendil on äh, kolm kuud oma seisukohtade esitamiseks alates siis äh, teisest veebruarist või kolmandast veebruarist kaks tuhat kaksteist. need puudutavad äh, kahe tuhande viienda aasta kodukorra ja kahe tuhande seitsmenda aasta nõukogu dokumentide muutmist seoses toiduainete jagamisega kõige vaesematele kodanikele Euroopa Liidus. ja nüüd läheme edasi siis häälte selgitusega, palun. loogu, Fox Ashley